hääletustele homme. järgmisena proua Le Gripi ja Re Arena raport teemaks ÜRO naiste staatuse komisjoni kuuekümne esimene istungjärk. neljaks minutiks proua Koratsa Pelt aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kaasraportöör ma olen väga uhke täna siin olla, selleks, et rääkida tulevast komisjoni istungist. me ei saa jätta kasutamata võimalust ühendada jõud, võidelda noorte vä-, naiste väärikuse eest kogu maailmas, võidelda konkreetse tegevusega. palju rohkem on vaja kõiges igal pool teha selleks, et saavutada sugude võrdsus eriti peame me hääle andma kõikidele nendele miljonitele naistele, kaitsetutele, äh, pagulasnaistele, ähm, kellel puudub hääl ja eelkõige me peame võitlema naiste vastase vägivallaga. tapmised, seksuaalne ärakasutamine, suguelundite lõi-, moonutamine, sundabielud, kõikide nende asjadega me peame võitlema olgem ausad, paljud tüdrukud ja naised on meie ajastu orjad ja iga ohvri taga on südantlõhestav lugu. kutsume üles ratifitseerima Euroopa Nõukogu Istanbuli konventsiooni, mille teemaks on naistevastane vägivald. teine punkt, haridus. kõik peavad saama kooli minna vaja on edendada noor, naiste asendit või osalust tööturul, sellepärast et nendel on oma roll täita. vaja on elimineerida sugudevaheline palgalõhe, võrdne töö, võrdne, võrdne palk. me peame töötama selles suunas, et töö ja pereelu tasakaal oleks ühine otsus tüdrukutel ja naistel peab olema juurdepääs tervishoiule igal pool, sealhulgas rasestumisvastastele vahenditele. tuleb aru saada, kui olulise võimalusega siin on tegemist. Euroopa peab tõestama, et me oleme tõesti ristmikul. tundub, et USA taandub vastutusest ja siin tuleb Euroopal see töö üle võtta Euroopa peab uuesti oma toetust avaldama ÜRO-le ja selle konventsioonile, sellepärast et tundub, et USA pöörab selja naiste ja tüt-, tüdrukute terviseküsimustele. Eh, me oleme kuulnud seda Äh, milliste äärmuslike väidetega on välja käidud, äh, üleskutsed võtta tagasi arenguabi, mis on seotud äh, rasestumisvastaste vahenditega. see tähendaks, et USA võtab tagasi kõik oma rahad üle kogu maailma arenguriikidesse. abihüüd on Euroopa Liidu suunal lapse la, kaitseorganisatsioonidelt, heategevusorganisatsioonidelt üleskutsed, et Euroopa ei jätaks neid piirkondi ja neid inimesi ja mina toetan Hollandi valitsuse üleskutset täita see puudujääk, mis äh, USA on tekitanud ning samuti organiseerida toorite konverents teisel märtsil vaja on sadade tuhandete naiste ja tüdrukute elu päästmist arenguriikides, sellepärast et need öm, ähm, hiljutised uu-, suundumused, need on ohtlikud, me räägime siin zi-, Zika viirusest, kõikvõimalikest muudest probleemidest, mis tähendavad, et naiste ja tüdrukute suremus suureneks. ma tõsta-, seega kutsun üles toetama ja sealhulgas kompenseerima seda, mis Ameerika Ühendriikide hiljutiste tegude tõttu augu tekitab. aitäh! aitäh, juhataja! neljas, neljas ülemaailmne konverents on märkinud tõelist pööret nii sündis meeste ja naiste võrdsus deklaratsioonis vähemalt. see võeti vastu ajal, mil mil võrdõiguslikkuses olid asjad veel kakskümmend aastat äh, tagasi ja äh, seda peeti kõige edumeelsemaks äh, võrdõiguslikkuse dokumendiks üldse Euroopas ning üleilmselt on see kasutusel olnud kui taaskord on ÜRO üles kutsunud kaasa ehm, võtma kasutusele meetmeid eh, võrdsuse tagamiseks. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal näeme, et meeste ja naiste vaheline võrdsus nagu naiste õigusedki on taas ohtu sattunud. praeguses poliitikamaailmas eh, on puudu meetmetest, mida peaks toetama Euroopa Liit ja ka ÜRO et saavutada võrdsus meeste ja naiste vahel. seoses selle eh, problemaatikaga tekivad üle maailma vastupanuliikumised. kui eh, naiste õiguste eh, komisjon taaskäivitab oma tööd ÜRO-d, palume, et nõukogu heidaks pilgu oma tegevusele rahvusvahelisel tasandil, et kaitsta naiste ja meeste vahelisi õiguseid, nagu seda on alati tehtud Euroopa Liidus sellega seoses soovime, et äh, hariduse läbi <clears throat> võideldaks naistevastase vägivalla vastu ning Istanbuli konventsiooni ellurakendamise vastu, garanteerides samas äh, ligipääsu äh, ligipääsu seksuaaltervishoiule ning õigu-, seksuaalõigustele. samuti tuleb ligi pääseda tööturule diskrimineerimiseta ning samuti ähm, kodanikuõiguste garanteerimine. kallid kolleegid, praegusel kuuekümne esimesel istungjärgul saame vaid hukka mõista Trumpi administratsiooni tegevuse, kes otsustas eh, teatud, teatud vabaühenduste tegevuse finantseerimise lõpetada, mis aitavad ometi kaasa ehm, perekonna planeerimise ning õigus äh, abordile. tegemist on tõelise rünnakuga naiste õiguste vastu mis, millel on katastroofilised tagajärjed võrdluses HIV vastu, seksuaaltervise kaitse jaoks ning samuti nais-, laste tervisele. kõik see mõjutab olukorda kogu maailmas. meil on võimalus eh, ennast väljendada ja hukka mõista Trumpi administratsiooni tegevus kui tegemist on majandusega, ütlevad kõik, mis toimub Ameerika Ühendriikides, kui tegemist on aga inimõigustega ja naiste õigustega, siis peaksime vait jääma. ei, kallid daamid ja härrad, ka selles küsimuses, kui tegemist on inimõigustega, peame ütlema seda, et see, mida teeb Trumpi administratsioon, ei ole aktsepteeritav. peame ütlema, et Euroopa peab juhtima seda võitlust ja äh, Euroopa peab näitama, et ta on põhiõiguste garant ning äh, need äh, põhiõigused, inimõigused äh, peavad saama kaitstud ja ärgem unustagem, et pool inimkonnast moodustavad naised ning seega paluksin ma teid toetada selle, neid soovitusi Euroopa Nõukogule, Euroopa Liidu Nõukogule, et eh, naiste õiguseid, naiste õiguste garanteerimine toimuks kogu maailmas. ja suur tänu, jõuame vaba mikrofoni juurde ja kõigepealt eh, härra Sa-, Šaba, palun üheks minutiks ja ma hoian kõneajast väga karmilt kinni, ütleb juhataja a jelentés is világosan rámutat a nők számára. see raport näitab väga selgelt, et naistele ei ole mitte üheski riigis antud võimalus olla majanduslikult vabad, ütleb kõneleja, ja nad ei saa otsustada asju, mis puudutavad nende endi elusid tundub, et selliste asjadega on aga võimalik äh, äh, väga edukalt äh, hakkama saada, kui käes on aeg, kus maailma kõige suurema demokraatliku riigi juht käitub täpselt samal moel. naised on alaesindatud, aga nad väärivad võrdset kohtlemist ja selles osas on vaja midagi konkreetset ära teha. Euroopa Liit peab tagama seda, et diskrimineerivad äh, õigusaktid äh, pöörataks tagasi ükskõik millisesse äh, ÜRO liikmesriigis. see ei ole mitte ainult tähtis meie enda riikide jaoks, nüüd saab sõna kolleeg Marjas, palun üheks minutiks, eelmist kõnet katkestatakse. suur tänu! kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ei ole ükski liikmesriikidest saavutanud soolist võrdõiguslikkust. see aga on üks äh, põhilisi õigusi ning äh, üks nurgakivisid äh, säästliku ja rahumeelse maailma nimel. edusammud on olnud aeglased ja olgugi, et naiste õiguste osas on mindud edasi ning on aidanud see ka tegelikult vaesuse vastu võidelda äh,, väljakutsetega silmitsi seista ning äh, tootlikkust ja majanduskasvu hoogustada. Äh, naised on majandussektorites üleilmselt väga oluline äh, jõud ning loomulikult nende kaasamine loob ka töökohti. aga kui on majandus, mis on maha jäämas või langusseisus, tunnevad just kõige valusamat lööki alati naisterahvad. Kreekas on kakskümmend seitse protsenti naistest töötud ja see on ühiskonnagrupp, kes on tegelikult kõige rohkem saanud äh, lüüa kärpepoliitikatest. vaja on klišeede vastu võidelda, mis äh, naised, naiste kannatusi suurendavad. kolleeg Reinke, palun. Is there a problem with translation? kõneleja küsib, kas tõlkega on probleem, saksakeelse tõlkega proua Randke, palun alustage ja kui on mingi probleem, siis andke mulle teada suur tänu, head kolleegid, austatud volinik. Äh, val-, saalis äh, mujal on inimesed, kes tahavad, et meid võetaks tööle, et me äh, jääksime äh, vait ja et meie kontrollime omaenda kehasid ja omame selle üle õigust. me ei jää vait ja me ei väsi äh, naiste õiguste eest seisma, sellepärast et tegemist on põhiõigustega ning mida rohkem need inimesed meid survestavad, seda rohkem saame me ühtseks, mitte ainult siin parlamendis, vaid tegelikult äh, tänavatel äh, kogu maailmas. me hakkame ju nõudma konkreetseid tegevusi oma valitsustelt, äh, valitsused peavad võtma vastutuse. ja sellepärast nõuan ma Euroopa valitsustelt, et nad liituks Hollandi, Belgia, Taani ja Rootsi valitsuse Äh, algatusega selleks, et äh, soolise võhe, lõhe vastu üleilmselt võidelda. me ei väsi võitlemast, vaid võitlus alles algab, suur tänu! suur tänu, ütleb juhataja, nüüd kolleeg Šoidrova, palun! suur tänu, daamid ja härrad! käesolevas raportis on äh, tehtud väga palju soovitusi, kuidas on võimalik naiste positsiooni parandada, kuidas nende majanduslikku iseseisvust parandada ja õigust ning samal ajal võidelda ka naistevastase vägivalla vastu. kahjuks aga on naised äh, ikkagi väga sageli ohvriteks ning nende inimõigusi riivatakse äh, rohkem kui meeste puhul. ja seda me näeme ka väga täpselt asüülitaotluste puhul. paljudes riikides näeme me seda, et naised äh, mängivad tegelikult sõdade ja konfliktide lahendamisel väga olulist rolli. ja isegi, kui nad kõige vaesemates riikides on otsuste langetajate hulgast, äh, annab see positiivseid tulemusi. olen nõus ka sellega, et äh, universaalselt peab olema naistel õigused seksuaal- ja reproduktiivtervise jaoks samuti on vaja võidelda suguliselt jälle viivate haiguste vastu äh, just naiste hulgast. suur tänu, järgnevalt järgmine kõneleja üheks minutiks, palun. suur tänu. Need äh, naised, äh, naiste küsimus, kes töötab, kes töötavad keskkonnas, kus on palju mehi, on minu jaoks väga oluline ja peaks tegema kõik selleks, et naised ja tüdrukud saaksid sarnased võimalused, olgu siis ligipääsul tööturule või äh, palgaõiguste juures. on oluline, et me toetaks ka naisi, kes töötavad põllumajanduses. naise roll ühiskonnas kõigi valdkondades on oluline, seega standard, meie kõrgeid standarde tuleb kaitsta, neist ei tohi loobuda. tahaksin paluda, et me loobuks muudatusettepanekust, mis äh, palub, et me Euroopa Liit finantsu-, finantseeriks aborte meie maksumaksjate rahaga, selle, see aitaks äh, meie naiste olukorda parandada, see ei aita garanteerida naiste võrdsemat kohtlemist.